juba teisel mail. see oli osa mitmeaastase finantsraamistiku paketist. tegemist on siis ähm, ähm, kaasotsustusmenetluses läbivaadatava ettepanekuga ja meil on ka piisavalt aega, et seda ettepanekut siis läbi vaadata. viimastel aastatel oleme me näinud murettekitavaid arenguid Euroopa Liidus, eriti just mis puudutab õigusriigi põhimõtetest ja põhiõigustest kinnipidamist. nii et see ettepanek oli tõesti vägagi teretulnud. kuna nõukogu ei ole olnud võimeline midagi ette võtma, on meil vaja rohkem vahendeid selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet, juhul kui liikmesriigid rikuvad õigusriigi põhimõtteid ka minu kaasraportöör, kes on ka juba kohal. Äh, tänan teda äh, Eider Katjasaabali suurepärase koostöö eest selles küsimuses. me põhimõtteliselt oleme nõus äh, komisjoni ettepanekutega ja me soovime seda ettepanekut tugevdada ja seda veelgi tõhusamaks muuta. mis puudutab siin kohaldusala laiendamist, siis ma eeldan, et proua Kardja Saabal räägib sellest ise pikemalt mina usun, et see, mis teile on nüüd esitatud, ei ole võib-olla küll täiuslik, aga koos muudatusettepanekutega on tõesti tegemist laiapõhjalise ettepanekuga. tegime nelikümmend üheksa muudatusettepanekut äh, sellele ettepanekule, kakskümmend on põhjenduspunktidele ja kakskümmend üheksa siis sisuliste äh, lõigete kohta ja me eriti tahame välja tuua seda, et on vaja lõplikke kasusaajaid kaitsta. aga samal ajal peame me olema ka kindlad, et liikmesriigid on need, mis võtavad midagi äh, ette või võtavad siis rünnaku enda peale, kui tõesti mingi probleem tekib ja tõesti nagu komisjoni ettepanekus ka väga selgelt öeldakse, Äh, parlament on siiamaani jäetud välja ja meie peame seda nüüd muutma. nüüd lõplik äh, kasusaajate kaitsmine. meil ei ole praegusel hetkel veel lahendust välja pakkuda, aga seda on vaja nüüd erinevates valdkonnakomisjonides arutada. me oleme teinud kolm ettepanekut, et komisjon hindaks võimalikku võimalike välja pakutud meetmete mõju lõplikele kasusaajatele, peale selle komisjon peab ka täpselt vaatama, kas tõesti kasusaajate õiguseid on kaitstud ja kas on võimalik ka kaebusi esitada. see on tõesti kõigest algus, ma arvan, et, et põhitöö on meil veel vaja ära teha lõikega neli e, punkt üks. parlamendis me oleme välja pakkunud erinevaid võimalusi. üks, mille kohaselt komisjon võtaks vastu otsuse vajalike meetmete kohta ja teeks seda rakendusakti kaudu ja samal ajal edastaks parlamendile ja nõukogule ettepaneku, et eelarvereservi läheks siis see summa, mis jäetakse välja maksmata liikmesriigile. ja niimoodi me saame tegelikult jääda äh, selle ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõtte juurde nüüd äh, põhiõigused ja nendega seotud väärtused on teatud äh, tingimused, millest kandidaatriigid peavad kinni pidama selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks, aga ma arvan, et proua Kardia Saabal võiks ka sellest ise rohkem rääkida. siis on siin veel muudatusettepanekud, mis puudutavad kohtuvõimu sõltumatust ja tähtaegasid Ehm, mille jooksul peab komisjon siis osapooled ära kuulama. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne viiendal oktoobril keskpäeval ja me hääletame siis eelarve, eelarve kontrolli komisjoni ühiskoosolekul kahekümne seitsmendal novembril. ja suur tänu ka komisjonile selle ettepaneku eest, aitäh kontrollikojale ja ka õiguslikule teenistusele nende väga väärtusliku panuse eest ja suur tänu ka nii eelarve kui ka eelarve kontrolli komisjoni sekretariaatidele. minu poolt olekski kõik ja annan sõna tagasi teile, proua esimees. ja sõna on kaasraportööril. suur tänu ma jätkan sealt, kus Petri Sarvamaa lõpetas. aitäh sekretäriaatide töötajatele, aitäh õiguslikule teenistusele, aitäh komisjonile, aitäh äh, kontrollikojale. suur tänu tehtud töö eest, sest äh, tänu teie tööle oleme me nüüd tõesti väga kiiresti saanud selle raporti koostada õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta me rääkisime kaasraportööriga pikalt sellest, kuidas sellele küsimusele läheneda ja mis peaks olema meie töö keskmes. me äh, pani, tegime analüüsi ka selle kohta, kui kaugele me oleme jõudnud. me esitasime teile raporti eelnõu, me loodame, et kõik saavad nüüd oma arvamuse öelda ja siis me saame jätkata oma tööd, lähtudes nendest ühisjoontest, mis me siin täna paika paneme Petri Sarvamaa ütles, et me peame tõesti üritama selgitada, miks me soovime kohaldusala laiendada. kui nüüd siin lugeda komisjoni ettepanekut, siis me ju tegelikult äh, nõudsime komisjonilt juba ammu ettepanekut selleks, et me saaksime midagi ette võtta. ja kui ma selle ettepaneku sain, siis ma tundsin, et mind oleks nagu petetud, sellepärast et äh, siin olid äh, eelarvega ette nähtud meetmed selleks, et kedagi kontrollida või vältida õigusriigi põhimõtete äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist kontrollida. aga samal ajal tuli siis ka sealt välja see, et lepingutega me ei saa mitte midagi ette võtta ja kui me nüüd lepime kokku selles, et ainsaks meetmeks, mis meil kasutada on, on Euroopa Liidu eelarve, siis mulle tegelikult tundub, et me oleme lasknud võimaluse käest. komisjoni ettepanek oleks ju pidanud ka natukene laiemalt neid meetmeid välja töötama. siin räägiti sellest, et me peame eelarvet kaitsma ja Euroopa Liidu öö, finantshuvised eelarve ja Euroopa Liidu finantshuvid, neid äh, kahjustatakse siis, kui kinni ei peeta õigusriigi põhimõtetest, aga peale selle ka siis, kui rikutakse Euroopa Liidu õigustikki ja kõiki neid äh, õigusakte, mis me oleme välja töötanud. meie peame nüüd äh, kasutama ära selle võimaluse, me peame juhtima tähelepanu sellele, kui tähtis on õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, aga me peame ka viitama võimalikele lepingurikkumistele, Euroopa Liidu õigustiku rikkumisele. liikmesriigid peavad oma kohustustest kinni pidama selleks, et olla Euroopa Liidu liikmesriigid ja neil on jäänud mulje, et kui nad ükskord on äh, tingimused täitnud, siis enam ei ole mitte mingeid tingimusi ja nad võivad teha, mis nemad tahavad. nii et ma arvan, et see on see, millest meie peaksime lähtuma me peame artiklid kaks, kolm ja seitse lepingutest äh, koos kasutusele võtma ja siis me saame tõesti ka midagi ette võtta. sest seal öeldakse väga selgelt, et kui rikutakse Euroopa Liidu väärtusi, mitte ainult õigusriigi põhimõtteid, on võimalik midagi ette võtta. just sellepärast tegime me ka need muudatusettepanekud, mida Petri Sarvamaa juba siin mainis. siin on väga tähtis äh, laiendada õigusriigi definitsiooni Kopenhaageni kriteeriumid ja ka Euroopa Liidu õigustik. Te teate, et Kopenhaageni kriteeriumid on need kriteeriumid, mida tuleb täita selleks, et saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. just Kopenhaageni kriteeriumite puhul vaatasime just neid kriteeriumeid, mis puudutasid pettuseid ja ka maksudest kõrvalehoidmist parlament on väga palju rääkinud siin pettusevastasest võitlusest, äh, maksudest kõrvalehoidmisest, maksupettustest samamoodi. ja nüüd on meil võimalus sekkuda, meil on võimalus äh, ühineda selle lahinguga, me oleme pidanud maha poliitilise võitluse ja oleme saanud ka konkreetse meetme. on neid, kes leiavad, et me peaksime minema kaugemale, jah, me saame kohaldusala laiendada ja ma tean, et siin on väga palju erinevaid äh, arvamusi, me ei räägi siin mitte ainult äh, võitlusest äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, aga me peame rääkima ka maksukonkurentist erinevate liikmesriikide vahel. minu jaoks on äh, siin ilmselgelt näha, et me kahjustame Euroopa Liidu finantshuvisid ja isegi kui parlamendi valdkonna komisjonides enamus leiab, et sellest pii-, et see kõik on tegelikult huvide rikkumine, siis me peame edasi liikuma ka sotsiaalsete õiguste juurde. rääkisime kaasraportööriga väga pikalt nendest küsimustest, me oleme jõudnud esialgsele kompromissile ja ma arvan, et nüüd me saame seda raportit veelgi parandada, olen veendunud, et saame selle tööga edasi minna ja et me leiame tõesti siin parlamendis ka enamuse, kes seda ettepanekut toetab. ma leian, et selle tekstiga peaksime me andma oma panuse kinnistamaks seda, mille eest see parlament siin on juba terve ametiperioodi võidelnud. ja just sellepärast peaksime seda komisjoni välja pakutud meedet kasutama, hoolitsema selle eest, et tegemist oleks hea ja toimiva meetmega. sest me elame õigusriigis selle kõige laiemas mõttes ja meie eurooplastena peame hoolitsema selle eest, et õigusriigi põhimõtetest ka tõesti kinni peetakse. jah, suur tänu. nüüd saavad sõna variraportöörid, aitäh selle väga huvitava raporti tutvustuse eest. ma just praegu mõtlesin, et te tegelikult hoolitsesite selle eest, et me järgnevatel aastatel saame nõukoguga läbirääkimisi pidada, sest äh, seal on tõesti väga palju ettepanekuid, mis tähendab seda, et vastutuul nõukogust on kindlasti väga suur. rahvapartei variraportööri Gonzales Ponsi pole kohal proua Ayala Sender on sotsiaaldemokraatidest kohal ja tema saabki kohe sõna, palun si,. Eh... tänan väga, proua esinaine. tulin just ühelt teiselt koosolekult. sel nädalal on tõesti väga palju samaaegselt toimuvaid koosolekuid. aga tahaksin tänada kaasraportööre nende ettepanekute eest nende järelduste eest. Äh, ma saan hästi aru selle raporti tähtsusest, see on otsustava tähtsusega, kui me tahame saata välja sõnumi, mille, mis võimaldab äh, kodanikel usaldada õigusriiki, valmistudes äh, valimisteks, nagu ütlesin, ka arvestades viimaste kuude ja nädalate sündmusi eelarve kontrolli komisjoni seisukohast on samuti väga tähtis, et me teeksime jõupingutusi selleks, et näidata, millised on eelarve täitmise tulemused, kuidas seda kasutatakse, aga üks aspekt on veel väga tähtis, mida, millest tuleb rääkida. Euroopa prokuratuuri loomisega on meil nüüd ka turvalisust pakkuv õiguslik raamistik mis võimaldab meil kaitsta ka Euroopa Liidu eelarvet. kui tekivad probleemid pettustega, haldusprobleemid või, või on tegemist maffia tegevusega. seega vajab täpsustamist, kuidas neid instrumente rakendada ja minu isiklik arvamus oleks, et ähm, läbi selle kindlustunde mõtlema ka sellele, mida ütles Kontrollikoja esimees eelarve kontrolli komisjonis hiljuti. meil on tegemist ühe protsendiga SKT-st, Euroopa Liidu SKT-st, üks koma kolm protsenti SKT-st sellega karistatakse Euroopa Liidu kodanike nõukogu poliitiliste otsuste eest, otsused, mida langetavad poliitilised perekonnad. selline karistus võib endaga kaasa tuua tõesti teatud kõrvalekalded. inimesed ei usalda enam äh, haldusvahendeid, sanktsioone, sest kokkuvõttes äh, Need on probleemid, mis meil kaasnevad eelarve täitmisega. nii et olgem tähelepanelikud, ühest küljest on poliitiline mandaat, otsused ja ja teisest küljest mulle tundub, et äh, me ei tee just äh, teenet Euroopa Liidule, kui me läheneme ainult halduspõhiselt, ärgem langegem sellesse lõksu, millesse nõukogu meid mõnikord äh, tahab meelitada äh,. haldus- ja tehnilised otsused kokkuvõttes võivad bumerangina tagasi tulla äh, avaliku arvamuse suhtes, selles suhtes, kuidas äh, avalik arvamus näeb äh, Euroopa Liitu proua Kadri Sabal ja Petri Sarvamaa on meile teinud oma ettepanekud ja ma loodan ka, et mu-, muudatusettepanekud võimaldavad parandada nende ettepanekut. ja liberaalide nimel äh, eelarvekomisjonist proua Jäätenmägi, palun. esimehed, kolleegid, tahaksin tänada kaasraportööre ja koostöö eest ja raporti projekti eest õigusriiki, riigi põhimõtetest kinnipidamine on meie demokraatiate selgroog ja ka Euroopa Liidu selgroog. see on üks põhilistest väärtustest meie ühiskonnas, kogu Euroopa Liidus. Euroopa Liiduga liitumisel võtsid liikmesriigid endale kohustuse kinni pidada ühistest väärtustest ja seepärast on komisjoni ettepanek igati õigustatud me peame tagama, et maksumaksjate raha kasutatakse legitiimselt ja et me ei luba korruptsiooni ühelgi moel. tervitan kaasraportööride poolt tehtud tööd, see parandab komisjoni ettepanekut. ja eriti hea meel on mul selle üle, et olete kaasanud ka maksustamise ja maksupettused oma raporti projekti hästi toimiv turumajandus, kaasa arvatud õiglane ja läbipaistev maksustamine, on lahutamatu osa õigusriigist ja siin on meil veel palju teha jäänud. edasi, laiem raamistik järelevalve teostamiseks on minu arvates huvipakkuv, aga tahaksin sellest rohkem teada. ja kokkuvõttes ma tahan tänada ja ma arvan, et äh, lõpptulemusena saame väga hea raporti, aitäh. Den Haushaltskontrollausschuss und die Liberalen Herrn Ali, bitte. härra Ali, palun eelarve kontrolli komisjonist ja liberaalide nimel. tänan, proua esinaine, härra esimees algamas on uus mitmeaastane finantsraamistik ja ühine arusaam on, et Euroopa Liit saab tõhusalt oma prioriteete täita ainult siis, kui on olemas vajalikud eeltingimused. mõned sellised eeltingimused on seotud just õigusriigiga ja seepärast Euroopa Komisjoni ettepanek määruse osas, millega võima-, võimaldatakse Euroopa eelarve kaitset, on õigeaegne, me tervitame komisjoni ettepanekuid, see dokument öö, ähm, teeb ettepaneku õiguslikuks raamistikuks sellel eesmärgil ja nii saab Euroopa Liit oma poliitikaid rakendada Euroopa kodanike huvides. tahaksin tunnustust avaldada kaasraportööridele muudatuste eest, esi, mis parandavad esialgset ettepanekut, mille komisjon esitas. toetame seda, et toetatakse seost õigusriigi ja põhiõiguste vahel ning et on parandatud mõningaid põhilisi definitsioone lisandatud, lisa on tulnud ka meetmetele, kuidas kaitsta õigusriiki siis, kui liikmesriik ei pea kinni usaldusväärse finantsjuhtimise äh, põhimõtetest või kahjustab liidu finantshuvisid. tugev rõhk on asetatud koostöö ja kontrolli mehhanismidele. CVM-i eesmärgiks oli nõrkustele osa, osutada teatud liikmesriikides õigussüsteemi reformi ja korruptsioonivastase võitluse valal. sellised nõrkused võivad takistada Euroopa Liidu õigusaktide rakendamist, aga CVM-i tuleks kaasajastada ja see peaks rakenduma kõikidele liikmesriikidele. aitäh ma ei näe, et härra Kiigolt siin oleks, aga härra Jaar, palun. Thank you, chair and härra Jaavur, palun. Thank you for the committee. suur tänu ja suur tänu ka komisjonile. see on väga oluline eesmärk, ettepanek komisjoni poolt ja selge samm selles suunas, et me kaitseme paremini Euroopa Liidu finantshuve ja ühtlasi eh, tagame õigusriigi põhimõtete täitmise Euroopa Liidus, kuid mul on siiski küsimus. millises suunas see samm edasi läheb? küsimus on, kas seda määrust tuleks pidada õigusriigi mehhanismiks, nagu pealkiri ütleb, kuivõrd äh, me räägime üldistunud puudustest õigusriigi toimimises seda on parlament juba pikka aega soovinud või siis on tegemist ettepanekuga, millega me paremini võitleme korruptsiooni vastu liikmesriikides. ja see Euroopa Liidu väär, vahendite väärkasutamise vastu. mina tõlgendaksin seda kui korruptsioonivastast mehhanismi, vaatamata sellele, et on, et on viidatud õigusriigile. kuid siis on puudu indikaatorid ja selged äh, võrdlusalused kui me üritame seda kasutada korruptsioonivastase meetmena, siis ma arvan, et äh, meil oleks vaja selgeid võrdlusaluseid selleks, et mõista täpselt, millises olukorras komisjon peaks äh, vastu seisma vahendite väärkasutamisele ja kaitsma finantshuvide kaitset liikmesriigis Äh, seda on nimetatud õigusriigi määruseks, kuid õiguslik alus on seotud finantskontrolli mehhanismidega. seega see ei ole mehhanism kaitsmaks Euroopa väärtusi. seega mulle tundub, et äh, komisjon on kahe vahel, kahe selge lähenemise vahel. on see siis Euroopa väärtuste põhiõiguste õigusriigi mehhanism või on see siis korruptsioonivastase võitluse mehhanism selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve minu jaoks ei ole see täiesti selge, mis see lõplik eesmärk komisjonil oli. ja see ei ole mitte ainult teoreetiline küsimus. ma usun, et Euroopa Parlamendis toetus sellele ettepanekule sõltub vägagi sellest, kuidas me mõistame äh, selle kaitse lõppeesmärki. kui eesmärgiks on kaitsta õigusriiki ja Euroopa väärtusi siis äh, seda toetavad erinevad koalitsioonid või on sellele vastu erinevad koalitsioonid võrreldes äh, selle olukorraga, kus pigem on tegemist äh, korruptsioonivastase meetmega komisjoni silmis. ja on ka muidugi konkreetsemaid küsimusi, mis on ettepanekuga seotud. mehhanismist endast rääkides tundub, et see on tugev vahend komisjoni käes, seega ma olen pigem seisukohal, et mitte ainult nõukogu, vaid ka parlament peaks saama menetlust peatada vajadusel. Äh, see ettepanek võib viia selleni, et peatatakse või äh, lõpetatakse vahendite andmine liikmeriigile, siis võib-olla peaks ka Euroopa Parlament olema kaasatud sellesse menetlusse. ja veel üks märkus ja sellega ma ka lõpetan vahendite peatamine peaks olema viimane võimalus ja isegi sellistel juhtumitel ma arvan, et toetuse saajate kaitse peaks olema väga tugev. nii et isegi kui komisjon on seisukohal, et kui tegemist on siis süsteemsete puudustega liikmesriikides Euroopa Liidu finantshuvide kaitsme, kaitsmisel, mis on seotud korruptsiooniga või võib-olla valitsusasutustega ja ametiasutustega, siis ikkagi äh, ei peaks olema põhjuseks, mis täielikult katkestada rahastamine liikmesriigile. see tuleks lahendada selliselt, et ähm, jagatud halduse süsteemile tehtaks lõpp ja, ja tekiks otse haldamine, et valitsused ei saaks seda kasutada õigustamatutel põhjustel. kuid kuivõrd ühtekuuluvusvahendite süsteem on osa väga keerukast äh, tasakaalust, äh, mis on seotud majandusliku juhtimisega Euroopa Liidus, oleksin ma väga ettevaatlik, kui äh, juttu on toetusesaajate vahendite kärpimis-, katkestamisega. õiged institutsioonid ja valitsused peaksid sanktsioonide kaalu tegelikult kandma ja mitte kodanikud, majandused, ühiskonnad liikmesriikides ma ei näe, et äh, ei härra De Jong ega härra Omažee ei ole siia, härra De Valli poolt. suur tänu. ka mina tahaksin tulla selle äh, instrumendi põhialuste juurde tagasi. kas tegemist on korruptsioonivastase võitlusega selleks, et kaitsta või selleks, et kaitsta õigusriiki? kas siin on tegemist tulevase Euroopa prokuratuuri teemadega ja kuidas seda kasutada? ma tahaksin, et oleksid objektiivsed äh, hindamiskriteeriumid, mis oleksid täpsemad, sest tegemist on eriti võimsa vahendiga, mida me siin hetkel vastu võtame. anda nüüd komisjonile vabad käed sellise võimsa instrumendi kasutamisel, see tundub mulle ohtlik minu jaoks peavad kriteeriumid olema ka palju läbipaistvamad, palju konkreetsemad läbi kogu protsessi. ja ka meie peame olema kaasatud nendesse menetlustesse. seepärast ma arvan, et äh, pikk tee on jäänud veel käia, enne kui me seda vahendit saame kasutada. me ei saa lihtsalt piirduda sõnadega selleks, et äh, teha heameelt eest äh, nendele erakondadele, kes seda vahendit on nõudnud. see esialgne hinnang, hinnang on vajalik ja loodetavasti lähinädala ja nädalatel ja kuudel saame ka täpsustusi selleks, et me võiksime ise üksikasjalikumalt äh, hinnangut anda ja teha objektiivseid ettepanekuid et me mõistaksime siis, kuidas täpselt seda õigusriik siiski kaitsevahendit kasutatakse, nii et see on võimas ja ütleksin ohtlik vahend, olgem, olgem siin valmsad. aitäh ja äh, Euroopa Komisjoni nimel härra Tõmb. tänan, esimees ja tänan kõiki sõnavõtjaid, kes on toetanud seda ettepanekut, see tõepoolest on väga oluline õigusakt, nagu te teate, komisjon on teinud selle ettepaneku MFF-i paketi osana, ehk siis see on oluline aspekt järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. aga oleme teinud eraldi ettepanekuna selle ettepaneku, samas tugineb, tugineb see endiselt lepingu artikli kolmsada kakskümmend kaks, ehk siis see kindlasti langeb Euroopa Liidu finantshuvide kaitse alla. nii et selle, see on selle ettepaneku tuum, kui ma võin nii öelda, raskuskese. see ettepanek tugineb komisjoni veendumusele eelkõige, et äh, vahendite õige kasutamise aluseks liikmesriikides on õigusriigi põhimõttest kinnipidamine ja õigusriik on meie ettepanekus Veneetsia konventsiooni Euroopa Inimõiguste Kohtu ja teiste tunnustatud allikate põhjal õiguskindluse, legaalsuse ja meelevaldsuse vastasuse ning ka kohtukaitse on oluline põhimõte sõltumatute kohtute poolt, nii et mõistkem, kui oluline on mõista, et kui me tahame Euroopa Liidu vahenditest toetuse saajatele õiguskaitsevahendeid liikmesriigis, siis see on väga tähtis, ma arvan. Te küsite, mis oli komisjoni kavatsus. komisjoni kavatsus oli just nimelt see, mitte luua uut mehhanismi õigusriigi vallas, vaid tagada, et on olemas eeltingimused, mille alusel me suudame hinnata, kas äh, kulutused on õiguspärased liikmesriikides. selleks meie ettepanek tugineb lepingu artiklile kolmsada kakskümmend kaks ja oleme seot-, sidunud selle just õigusriigiga ja mitte teiste lepingu väärtustega. seega seletab, miks maksustamine ei lange tingimata sama öö, äh, tüüpi väärtuste alla. küsisite korruptsiooni kohta. jällegi, see ei ole ettepaneku peamine fookus, kuid artiklis neli meie ettepanekus näete, et meetmete hulgas, mida me soovitame olukorraga tegelemiseks, üldistatud puudused õigusriigi toimimises, seal on ka korruptsioonivastased meetmed, nii et riik, kus süstemaatiliselt ei võidelda aktiivselt korruptsiooniga meil, me ei suudaks uskuda, et Euroopa Liidu vahendeid kulutatakse korrektselt, nii et on seos, aga mitte otsest fookust. üks tunnus äh, võib viidata sellele, et riik äh, ei, ei järgi Olavi soovitusi näiteks, kuid see on üks paljudest märkidest, mis võib viia järeldusele, et tegemist on äh, üldistunud puudusega õigusriigi toimimises. nii et küsimus ei ole ühe, ühes ainsas puudujäägis, vaid on üld, tegemist üldistunud puudustega, mis on laialt levinud äh, sagedased ja kui, kui on probleemile võimalik osutuda, siis on nüüd ka olemas vahendid probleemiga tegelemiseks. ja nüüd peamiste teemade juurde mida sõnavõttudes puudutati, otsuse protsess, kas, kas see peaks olema eraldiseisev või oleks ka rakendusakt, äh, mida tuleks rakendada välja arvatud siis, kui nõukogu selle kommutab kvalifitseeritud häälteenamusega. me oleme selle mehhanismi rajanud majandusliku juhtimise pretsedendile tuginedes kasutades sedasama reeglit, mis kehtib makromajanduslike eeskirjade ja ülemäärase defitsiidi puhul. me, meie arvates saab olema see aga väga tundlik otsus poliitiliselt äh, paljude tagajärgedega, seepärast me usume, et meie ettepanek on saavutanud õige tasakaalu kaasates ka piisavalt liikmesriigid otsuse protsessi, kuid hetkel ole, on meil tegemist alles väga varase staadiumiga aruteludes ja me ootame kõikide osapoolte reaktsioone äh, nii nõukogust kui komisjonist kui parlamendikomisjonidest. ja kindlasti võtame neid ettepanekuid ka arvesse mis on selle mehhanismi tagajärg? põhimõtteliselt kahte tüüpi on tagajärjed. üks on, üks on tagajärjed eelarvele, et vahendid peatatakse, neid ei kulutata ja kokkuvõttes N pluss kaks perioodi lõppedes vabastatakse kulukohustused ja need saadetakse Euroopa Liidu reservi meie MFF-i ettepanekus, mis on siis kulukohustuste varu, nii et nad ei lähe kaotsi, vaid ja nad on osa üldosast, ütleksin, ja teiseks on tagajärjed toetuse saajatele. ja siin me oleme väga selgelt ka öelnud, see on osa meie seletuskirjast ja see on osa artiklist neli, et me ei soovi, et kasusaajad satuksid pea, löögi alla me tegeleme valitsustega ja leiame, et need, et valitsustasand on, need on vastutavad üksused ja peaksime need, nemad võtma sihikule. kuid mingi, mingis mõttes on võimatu vältida seda, et ei tule mingisuguseid tagajärgi toetuse saajatele. ja siin on meie seisukoht, et kui peatatakse mõne meetmega Euroopa Liidu rahastamine, siis see ei vabast, vabasta valitsust tema kohustustest selleks, et äh, toetuse saajad saaksid oma toetuse ning et seepärast on määruses säte, mis tagab, et toetuse saajad võivad minna kohtusse ja öelda selgelt, minu lepingu ki-, äh, kinnitas valitsusasutus, seepärast tuleb seda rakendada, seda ei saa lõpetada, mind, ma, ma ei saa jääda ilma Euroopa Liidu vahenditest, sellepärast et äh, riiki on tabanud õigusriigi kaitsemeetmed. ja võib minna veelgi kaugemale, see on üks olulisemaid aspekte ettepanekus, selleks, et me tõesti tõhusalt võtaksime sihikule liikmesriikide ametivõimud, samas kaitstes toetuse saajaid, nii et me oleme teiega nõus selle mure osas. me ootame teie ettepanekuid, kuidas järelevalvet teostada, kuidas hinnata, millised on tagajärjed toetuse saajatele aga olgem ettevaatlikud selles osas, kuidas me abistame toetuse saajaid. justkui meil oleks äh, võimalik abistada kõiki toetuse saajaid kõikides liikmesriikides. aga võiksime tõsiselt mõelda sellele, kuidas välja töötada juhiseid, kuidas me seletaksime neid samme, millega toetuse saajad võiksid oma õigusi kaitsta, need võiksid olla sellised üldised suunised kõikidel tasanditel kuid üksi, kuid selle variant, kus komisjon abistaks üksikuid toetusaajaid, see on raskesti kujuteldav. ja lõpetuseks mõte, et et äh, valitsusasutused võiksid kuidagi sanktsioonidest pääseda, meetmetest pääseda. me üritame sedagi praegu protsessi kaasata äh, koostöös liikmesriikidega, nii et me tahame liikmesriike tagasi tuua dialoogi juurde. tahame liikmesriigid tagasi tuua õigusriigi valdkonda ja anda ka aega liikmesriikidele selleks, et nad võiksid selgitusi anda ja, ja, ja ka kokkuvõttes veenda komisjoni, et äh, rakendatakse kohaseid meetmeid ja et õigusriigi juurde tullakse tagasi ja rahanda, rahastamist on võimalik taas alustada. nii et otsuse eesmärk taaskord ei ole mitte äh, lõpetada rahastamist, vaid leida õige kommunikatsioonikanal selleks, et liikmesriik äh, tuleks tagasi õigusriigi põhimõtete juurde ja et oleksid olemas äh, vahendid, kuidas seda saavutada. see oleks meie esialgne vastus, ma ei tea, kas kolleegid soovivad midagi lisada, vist mitte. igal juhul olen hea meelega nõus veel täpsustama. ja, aitäh. peasekretäriaadi esindaja on mul siin nimekirjas veel, palun Yeah, yeah, it's ready. No, nobody from, no, nobody else from the commission. kas keegi komisjonist rohkem ei sooviks kommenteerida? ma olen siin äh, peasekretär, sekretäriaadi esindajana, aga mul ei ole midagi lisada. aitäh ja kõnelejate nimekirjas on veel äh, liikmed, proua Tomaa, palun. aitäh tahaksin äh, tunnustada kolleegide tööd, mis äh, puudutab seda raportit, mis on väga oluline ja väga raske. nii et meil on tõesti väga palju tööd, aga vaja on tõesti kuskile ka jõuda sellega ja. ja alustuseks äh, tervitame komisjoni jõupingutusi midagi teha, üritada vähemalt. seegi on oluline, aga algatusraportis, mida me hääletasime väga suure häälteenamusega märtsis, nõudsime komisjonilt, et äh, komisjon kaaluks äh, sellist sanktsioonimehhanismi, mis äh, oleks lähedasem sellisele mehhanismile, mis karistaks riike ja valitsusi, mitte toetuse saajaid. ja põhjuseks on see, et struktuurifondide loogika on selline, et äh, jah, riikide kaudu antakse neid äh, toetusi, aga kokkuvõttes saavad äh, abi ju piirkonnad, linnad, et abi ei saa iseenesest riigid ja see mehhanism tekitab teatavaid probleeme, mida ma hindan, aga ma tahaksin komisjonile esitada ühe küsimuse, et miks me ei toimi nii, et miks meil ei ole sellist äh, tavalist sanktsioonimehhanismi, et äh, näiteks äh, kui, mis toimib siis, kui ei ole täidetud õhu või vee kvaliteedi eesmärgid. et ma ei saa aru, et miks me ei kasuta samasugust varianti õigusriigi puhul. ma tean, et see tähendaks mõningast äh, lepingu venitamist nii-öelda, aga see oleks lahendus. ning teine küsimus. tegelik küsimus on ju tegelikult selles, et äh, kas me saavutame selle mehhanismiga oma eesmärgi. meie eesmärgiks on ju, nagu te ise just ütlesite, et meil oleks võimalik äh, riikidele ja valitsustele äh, peale suruda muutust. ma tahaks teada, tegelikult võiks ju juhtuda nii, et et riigid ja valitsused kasutavad äh, seda äh, karistust ära äh, poliitilise relvana Euroopa Liidu vastu, et meie mitte üksnes ei Äh, saavutama eesmärki, vaid see oleks äh, variant äh, öelda, et meie ei ole süüdi, Euroopa Liit on süüdi vahendite äravõtmises linnadelt ja piirkondadelt, et see on selline paradoksaalne olukord, kui me oma eesmärke ei saavuta ja vastupidi, seda mehhanismi kasutatakse instrumendina Euroopa Liidu süüdistamiseks, siis oleks äh, tõesti, tegemist tõesti tõelise bumerangiga Euroopa Liidu jaoks, nii et äh, siin on äh, selline oht, mida ei tohi eirata ja tekib küsimus, milline oleks õige ju-, õiguslik alus, sest nagu ma just ütlesin, et mm, jah, me ütleme, et me kaitseme Euroopa Liidu äh, finantse, aga tegelikult meil ei ole mingit võimalust kaitsta toetuse saajaid sest te võite alati öelda, et äh, toetuse saajad võivad pöörduda kohtusse või ma ei tea kuhu, äh, selleks, et äh, oma õigusi taastada, aga kes sinna kohtusse pöördub? jah, võib-olla suured piirkonnad toimuvad, suured ette, suured ettevõtted pöörduvad, need, kellel on rohkem vahendeid ja rohkem võimu, aga väiksed toetuse saajad, väikelinnad, väikepiirkonnad või ülikoolid või kes iganes nagu juba Euroopa Sotsiaalfondiga, see on nii keeruline, et nad ütlevad, et ah, jätame ära, et äh, see tähendaks äh, aastate pikkust menetlust, et äh, et võib-olla kümne aastaga jõuaks kuskile ja siis nad ei, lihtsalt loobuvad sellest menetlusest. ja ma olen siin nõus selle ettepanekuga, et vaja oleks leida mehhanism, mis võimaldaks komisjonil toetuse saajatele äh, anda neid toetusi, millel need on õi-, neil on õigus, et nad ei oleks omavalitsuste ohvrid, sest isegi kui valitsus valiti häälte enamusega, siis see ei tähenda seda, et toetuse saajad seda tingimata toetavad. nii et siin on tõesti vaja tegeleda asjaga ja mm, selleks, et jõuda positiivse lahenduseni härra Osek. aitäh, et mulle sõna andsite. ka siin saalis on erinevaid äh, arvamusi ja äh, kahtlusi, aga mind üllatab see, mida ma just komisjonilt kuulsin, et ma loodan, et ma sain sellest valesti aru. siin oli juttu Veneetsia komisjonist või siis äh, teise juuli kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kontrollikoja arvamusest, et äh, siin ei võeta arvesse seda, et mis arvamus on olnud Euroopa äh, ühel Euroopa institutsioonidest, me peame igal juhul võtma arvesse, et milliseid kriitilisi arvamusi on väljendatud ja millised kriteeriumid tuleks otsuse puhul aluseks võtta, kas tegemist, kui otsustatakse, et kas tegemist on sõltumatu kohtusüsteemiga siis on öeldud, et ei ole võimalik ette ennustada seda, kuidas mingit seadust kohaldama hakatakse ja siin võiks muidugi muretseda ka sellepärast, et kogu menetlus politiseerub. me teame, et äh, Euroopa Liidu institutsioonide vastu on usaldust vähe ja sellega see usaldus äh, kindlasti ka ei parane, me arvame, ma arvan, et see ähm, lähtekoht on vale, et äh, kontrollimehhanism äh, ei saa objektiivselt ja sisuliselt kindlaks teha, et kas kuskil rikutakse õigusriigi põhimõtteid ja veel kaks märkust. me oleme siin kuulnud, et on palju kahtlusi. Euroopa Komisjon mängib siin ülehinnatud rolli ja see ei ole mitte ainult minu arvamus ehm, nõukogul ja parlamendil ei ole siin äh, suurt midagi, äh, parlamendil ei ole siin mingit sõna, äh, mingit võimalust sõna et sekka öelda. lugupeetud kolleeg, tahtsin teie äh, äh, tähelepanu juhtida sellele, et usaldus Euroopa Liidu äh, institutsioonide vastu on tegelikult suurem usaldus kui riikide institutsioonide vastu. Tamas Deutsch, palun. aitäh proua esimees, lugupeetud äh, kolleegid. tahaksin alustuseks öelda, et mul on, äh, ma tõesti tunnen kaasa raportööridele, sest äh, nad võtsid endale selle ülesande, aga seda on võimatu täita minu arvates ja tahaksin alustuseks öelda, et me ei peaks siin polemiseerima, tegemist on Euroopa Liidu äh, õigusakti loomisega ja me tahaksime tõesti analüüsida seda ettepanekut, see ei ole mitte ainult äh, kaheldava väärtusega, vaid äh, teatavate väärtustega ei ole seda võimalik kooskõlla viia ja see ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga. ja kui mõni liikmesriik võtaks vastu seaduse, mis neid õigusi rikuks, siis algatatakse õiguste rikkumise menetlust Soome või Prantsusmaa vastu ka ja mis puudutab õigusriikluse kontrolli ja seda ettepanekut, siis see ettepanek vast-, ei va-, ei vasta teatavatele väärtustele, et me peame objektiivsete kriteeriumite alusel tööd tegema ja seda ettepanekut äh, tuleks ka, see ettepanek peaks ka tuginema objektiivsetele kriteeriumitele, aga selles ettepanekus objektiivseid kriteeriume ei ole. tahaksin äh, lühidalt selgitada et mis puudutab siin äh, definitsioone, et ähm, et äh, õigusriikluses tekivad vajakajäämised niimoodi, et mingeid puudusi ei kõrvaldata ja mis puudutab aluslepingut, siis äh, komisjon on sellisel juhul kohustatud algatama äh, lepingu rikkumise menetlust et äh, kui on tegemist puudustega, need puudused ei ole aluseks äh, aluslepingu rikkumise menetluse algatamisele, aga tekitavad üheselt mõistetavaid probleeme ja seetõttu on meil vaja mingit teistsugust äh, mehhanismi, et see ettepanek ei ole kooskõlas aluslepinguga siin luuakse uut mehhanismi ja sellega Euroopa kohtu pädevust rikutakse. ja kui vaadata nüüd artiklit kolmsada kakskümmend kaks, siis äh, seda ei saa võtta õiguslikuks aluseks, sest äh, subsidiaarsuspõhimõte on väga oluline põhimõte ja meie kõigi jaoks on selge, et äh, Euroopa Komisjon ei ole mitte äh, liikmesriikide ja liikmesriikide väärtuste vardja, vaid äh, liikmesriikide kohtud ja konstitutsioonikohtud on selles küsimuses pädevad, et teostada kontrolli liikmesriikide üle. et ka subsidiaarsuspõhimõttest ei ole siin kinni peetud ja oleks väga oluline selgeks teha see, et äh, olemas on hea süsteem eelarve kontrolli jaoks, et on olemas ju eelkontrollid ja teised vahendid, mis võimaldavad uurida, kas, kas vahendeid on äh, kasutatud vastavalt reeglitele nii et äh, mis puudutab seda mehhanismi jah, siin on siin palju puudujääke. nii et kui me ei lähe tagasi lähtekoha juurde ja kui me ei uuri, kas see ettepanek on üldse sobiv selleks, et äh, seda arutada, siis äh, me ei saa ka edasi liikuda ja sellepärast ma arvan, et äh, komisjon peab analüüs, peaks analüüsima veel täiendavaid küsimusi, enne kui Euroopa Parlament saaks äh, selle üle loksust, otsust langetada. härra esimees Artüi, palun. aitäh, proua esimees. tegemist on tekstiga, mis on äh, väga oluline ja mida on kindlasti äh, väga raske siin äh, liigendada, et äh, ma tahaksin tunnustada meie kaasraportööre Eider Kardi ja Zaballi ja äh, härra Sarvamaad. et äh, see puudutab siin tegelikult äh, poliitikute eetikat kui õigust, tegemist on Euroopa Liiduga, meil on olemas solidaarsuspakt, me jagame samu väärtusi äh, ja meil on põhiväärtuste harta. ja mina kardan, et kui öeldakse, et mõned riigid ei järgi ähm, õigusriikluse põhimõtteid, siis võib-olla mingil hetkel ähm, netomaksjate riikides kodanikud äh, Äh, arvavad, et nende maksuraha on halvasti kasutatud, nii et äh, kutsuks üles äh, kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide juhte olema väga tähelepanelikud ja neid reegleid järgima. rahalised sanktsioonid, ma ei ole kindel, et meil õnnestub selle teksti käsitlemine lõpetada, poliitilistel põhjustel on see minu meelest väga keeruline, aga äh, ma mõistan seda argumenti, mis seisneb selles, et kodanikke ei tohi äh, karistada, karistada tuleb äh, valitsusi, kui valitsused õigusriigi põhimõtetest kinni ei pea, aga meie äh, riikides on rahvas ju, suveräänsus ju rahval ja rahvad valivad valitsuse ja sellepärast keegi muidugi ei taha karistada kodanikke aga me kutsume üles kodanikke, et nad oleksid valimiste ajal väga tähelepanelikud ja et nad pööraks tähelepanu sellele, et nende Äh, valitud isikud äh, pööraks tähelepanu õigusriigi põhimõtetele, sest äh, see on tõesti väga oluline ju Euroopa Liidu seisukohast. ma tänan raportööre selle eest, et nad kaasasid ka maksustamise, sellepärast et kodanike võrdsus maksust, küsimustes on väga oluline ja kui nüüd jätta tähelepanuta need arengud, mis seda põhimõtet kahjustavad, siis see tähendaks seda, et õh-, et ohustatakse Euroopa Liidu tulevikku, tulevikku ja ma arvan, et õige on siin neid põhiväärtusi meenutada või põhimõtteid meenutada, aga ma tahaksin siin rääkida üht, ühest seotud teemast. näiteks äh, äh kas äh, riigi rahandus on äh, õigesti kajastatud, see on väga oluline ja on üks äh, asi, mis minu meelest on väga skandaalne äh,, tegemist on selle olukorraga, mis puudutab Andreas Georgiut, ma ei tea, kas te teate Andreas Georgiut, tegemist oli statistik, Kreeka statistikaameti direktori kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, ta ütles äh, välja tõe ja alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast Kreeka ametiasutused on äh, ta kohtusse kaevanud äh, just nimelt sellepärast, et ta ütles välja tõe ja ta konsti-, apellatsioonikohtus sai õiguse, aga sellest hoolimata alustati menetlus uuesti ja ta on nüüd Washingtonis paguluses ja minu meelest see olukord ei ei ole Euroopa vääriline, et Euroopas äh, see avaliku sektori äh, rahastuse usaldusväärsus on ka väga oluline ja mulle meeldiks, kui nõukogu äh, ja parlament selles küsimuses küs-, tuletaks meelde kohustusi, sellepärast et sellisel alusel jätkusuutliku Euroopa Liidu ülesehitamine minu meelest ei ole võimalik ja me peame äh, siin mõtlema sellele, et meie riigid on väga erinevad ja me peame kokku leppima teatavates põhimõtetes ja mm, ja ma arvan, et laitus oleks äh, õige äh, sanktsioon, mida siin saaks kasutada. kolleeg Levandovski, palun. jah, see on väga kuri, kurb äh, Äh, tegelikkus, aga minu koduriik on üks nendest riikidest, mis äh, seda õiguslikku uuendust äh, mm, selleks on põhjuse andnud ja see tähendab olemasoleva makromajandusliku konditsionaalsuse tingimuslikkuse täiendami-, asendamist, see on olemas, see ei ole väga praktiline, aga see on seaduses juba kirjas ja meil on ka üsna hambutu artikkel seitse Äh, mm, menetlus, äh, see tähendab seda, et üks äh, riik, mis õigusi kuritarvitab, võib kaitsta teist riiki vajaduse korral. minu jaoks on tegemist ettepanekuga, mis on suunatud sellele, et sanktsioneerida neid, kes võimu kuritarvitavad Euroopa Liidus. seni on meil ainult sellised sanktsioonid olemas, mis karistavad toetuse saajaid, kodanikke aga selliste sanktsioonidega et ja meil on olemas äh, sanktsioone, mis lähevad väljaspoole Euroopa Liitu, aga see on siis äh, meie instrumentide täiendamine, et, ähm, et me ei karistaks äh, kodanikke, aga meil on olemas tingimuslikkus ja parlamendi tugev seisukoht on, et õi-, tingimuslikkus õigusriigi küsimustes äh, tähendaks seda, et äh, toetuse saajaid ei, ei saa karistada ja valim-, valitsused, kellele Brüsselist raha ei anta, peaksid ise maksma toetusi siis äh, haiglatele ja muudele toetuse saajatele. mul on mõningad kahtlused, et me võib-olla laiendame seda liiga palju, et äh, maksupettused või üldine korre-, äh, korruptsioon, et äh, ei tea, kas see on kooskõlas algse eesmärgiga, sellepärast et maksupettused ja korruptsioon, tegemist on ju ähm, isiklike pattudega, aga õigusriikluse põhimõtted, need puudu- ja nende rikkumine, see puudutab riike. alguses oli juttu õigusriikluse põhimõtete rikkumistest, mitte maksupettustest või äh, Äh, või korruptsioonist, et meil on erinevaid ähm, muid instrumente selle jaoks. nii et see kõik on väga keeruline, aga üritagem siis ähm, sellega hakkama saada teatud tingimustel. ma panin ka iseennast kõnelejate nimekirja ja tahaksin äh, nüüd äh, jätkata ja tahaksin tänada mõlemat raportööri. oluline oli, et komisjoni ettepanek oma eh, põhijoontes ellu jääks, see on nii, eh, olulised asjad on sees, te olete lisanud asju, mis alg-, eh, juurde ja ma saan aru, et inimesed on kannatamatud, kui Euroopa tasandil toimuvat on vaja pealt vaadata, nii et siin on sees mitte ainult maksupettused ja Euroopa õiguse ähm, ähm, rakendamise puudujäägid, meil on sees ka äh, vähemuste kaitse ja ma mõtlesin, et mis see, mis ta teine pool ütleb selle kohta ja sellepärast oli väga oluline, et härra Valbrok siin rääkis ja rääkis meile ka, mida nõukogus arvatakse ja oluline on, et läbirääkijatel oleks võimalik ka millegi üle äh, läbirääkimisi pidada, te olete sinna läbirääkimisi silmas pidades mõningaid asju sisse pannud ja peamine eesmärk ole, peab olema, et me selle mehhanismi saaksime et äh, see tõesti äh, ka sünniks, sest et äh, muidu ei ole sellest mingit kasu, et parem loobuda mingist, mingist kõrvallausest, kui siin tervest asjast loobuda. see täiendab väga seda, mis meil juba olemas on. mul oli hea meel, kui komisjon selle ettepanekuga välja tuli, sellepärast et tiiger oli seni hambutu, aga tänu sellele ettepanekule mm, sa-, tekkisid hambad, ehkki need hambad ei ole lõpuks eriti teravad aga lõpuks on nendega ikkagi võimalik hammustada. ma arvan, et tegemist on hea algusega ja sisuliselt äh, peab see ka pärast äh, triloogia olema, alles jääma ja see on raportööride ülesanne, aga nüüd saab sõna veel lõpuks härra Valbrok. Thank you very much for all the remarks and the questions. I will try to aitäh kõikidele nende küsimuste eest, üritan nendele vastata see ei ole karistamise ettepanek, tegemist on meetmega, millega kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. see on väga tähtis, muidu me ei kasutaks ka õiguslikku alust õigesti. ja siin oli saadikuid, kes ütlesid seda ja tegelikult, et isegi kontrollikoda on nüüd aru saanud, et meie õiguslik alus on õige õigusriigi põhimõtted on eeltingimuseks selleks, et Euroopa Liidu vahendeid saab tõhusalt ja korralikult kasutada liikmesriikides. menetlus on erinev siis, kui kohaldusala pannakse paika, siis, kui võetakse vastu otsuseid ja siis, kui käivitatakse artiklit seitse. muidu me ei läheks ju ka sellest mööda. meil on meil muidu oleks ka teistsugune kitsam kohaldusala artikliga seitse ja meil oleks ka teistsugune ko kohaldusala ja teistsugune eesmärk, see oleks siis artikkel seitse. ja liikmesriikidel on kohustus kinni pidada õigusriigi põhimõtetest ning äh, see on ka kooskõlas finantskorrektuuridega, mida komisjon peab läbi viima seda jagatud vastutuse kaudu. Te teate väga hästi, et kui on äh, mõni viga, pettus äh, või midagi muud ebaharilikku, tuleb seda kulutust üle vaadata, nii et meil on erinevad meetmed olemas ja see on nüüd lisameede nende meetmete hulgast ja tähtis on siin tõesti välja töötada meetmeid selleks, et tagada õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. tahtsin veel tagasi tulla ka selle juurde, et me peame jagatud vastutuse reeglitest kinni pidama, nii et komisjon ei saa üle võtta. liikmesriigid on need, kes vastutavad Euroopa Liidu fondide kasutamise eest ja kui nad ei tee seda korralikult, siis me peame alustama menetlust, peatama maksed ja lõpetama ka need maksed, kui kahe aasta jooksul mitte midagi ette ei võeta. ja kehtib siin see N pluss kaks reegel siis. nüüd, mis saab nõukogus? praegu oleme tõesti andnud väga pikki vastuseid väga pikale nimekirjadele, kirjale küsimustest. suurem osa rõõmustas ettepaneku üle, kuid me ei ole seda ettepanekut veel artikkel artikli kaudu läbi vaadanud, nii et äh, on tõesti väga tähtis, et ko-, parlamendil oleks tugev seisukoht selleks, et lähtekoht äh, institutsioonide vahelisel läbirääkimisel oleks tugev ja meil oleks tõesti väga hea, kui komi-, äh, kui parlament töötaks välja siis tugeva seisukoha. aitäh! proua Kardi Saabal, palun lõpetuseks. jah, aitäh ja teen hästi lühidalt, sest mulle tundub, et me oleme juba aega rohkem kulutanud, kui meile ette nähtud. saan aru, et äh, maksuõigus ei äh, ole nüüd samade väärtustega koos nagu õigusriigi põhimõtted ning komisjon rääkis siin ju ainult õigusriigi põhimõtetest. mina arvan, et äh, me oleme siin õigusloomega tegelev institutsioon ja tähtis ei ole mitte ainult see, mida komisjon ütleb, et me kontrollime seda, vaid me peame seda ka kommenteerima ja parandama, kui vaja. just sellepärast toonitan ma veel kord, et me anname siin käest ära suurepärase võimaluse, kui me selle ettepaneku puhul jääme ainult õigusriigi põhimõtete juurde ja jätame välja sellised küsimused nagu sotsiaalküsimused ja maksuküsimused. räägitakse, et meil on juba majanduslikud sanktsioonid, et meil on ette nähtud sanktsioonid siis, kui keskkonnaseadusi rikutakse, aga maksu- ja sotsiaalõiguses ei ole mingeid karistusi ette nähtud ja seda soovitakse eraldi ning välja jätta. just sellepärast soovin mina, et me kasutaks, kasutaksime tõesti otseseid sanktsioone, mida oleks võimalik siis rakendada eelarve kaudu. Te võite mind küll parandada, aga mulle tundub, et praegu see veel võimalik ei ole. selle, peale selle peame me tõesti ka väga tõhusa lõpliku abisaaja kaitse välja töötama, sest see on kõige tulisem punkt praeguses ettepanekus mida on võimalik meil siis teha? me ei soovi, et lõplikud kasusaajad omavalitsuse poliit-, halva poliitika pärast karistatud saaksid ja tõesti teatud piirkonna või riigi kodanikud ei ole ju süüdi selles, kui valitsus midagi kuritegelikku teeb. just sellepärast äh, peaks olema lõplikel kasusaajatel võimalik ka pöörduda kohtu poole aga ma kardan, et see ei lähe läbi. siin on tõesti teatud üksikjuhtumid, aga muidu ei kavatse ju keegi valitsust kohtusse kaevata, sest ja seda sellepärast, et valitsus ei toetanud kedagi nii palju äh, kui vaja ja seda äh, siis õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise kaudu. lõplikud äh, kasusaajad tegelikult ei pruugi tihti teadagi, et neil oleks olnud võimalik vahendeid saada. kui vahendid külmutatakse, siis tegelikult ei teagi, kes oleks neid vahendeid saanud ja kellel jäid need vahendid saamata. siis veel üks punkt, mida on vaja läbi vaadata. millised kriteeriumid, millised meetmed leiavad kasutust, kui hakatakse üldiseid vigu hindama? Need kriteeriumid äh, Need tuleb laiapõhjaliselt paika panna, siin tuleb arvestada Kopenhaageni kriteeriumitega, Euroopa Kohtu otsustega ning ka Kontrollikoja arvamusega. Need kriteeriumid tuleb tõesti väga selgelt paika panna selleks, et siin ei tekiks mitte mingit kaalutlusõigust meetmete kasutamisel. tegemist on kõigest ettepanekuga, me soovisime praegu arutelu käima lükata ja Äh, seda selleks siis, et siis komisjoniga selle ettepanekuga edasi minna. aitäh tehniliste selgituste eest komisjonilt ja me tõesti loodame, et meil õnnestub korralik määrus välja töötada ja siis alustada läbirääkimisi nõukoguga. aitäh ja järgmisena härra Sarvenmaa, palun. aitäh, esimees, võib-olla lihtsalt mõned vastused äh, sellele, mida siin viimase tunni jooksul öeldi. tahaksin kommenteerida seda, mida ütles äh, saadik Javor, kolleeg Javor. Javor sa ütlesid, et tegemist on korruptsioonivastase meetmega ja mitte vahendiga kaitsmaks õigusriigi põhimõtteid. siin olen nõus komisjoniga. meil on vaja õiguslikku alust ja seetõttu kasutamegi finantsmäärust ja, ja korralikku finantshaldust, nii et tegemist ei ole mitte sanktsioonipaketiga ja kui küsiti ka, kas äh, vahendite kärpimine on nüüd just õige tee, mina leian, et äh, oleme nõus komisjoniga, vahendid on, vahendid mängivad siin tegelikult lõppude lõpuks kõige tähtsamat rolli. ma saan aru, et võib-olla kõikide jaoks ei olegi see nüüd päris korrektne, aga tõesti, raha paneb äh, rattad käima ja mina leian, et kõigile tuleb meelde tuletada, et me peame arvestama, milline on tegelik olukord maailmas kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. paari aasta jooksul mina ütleks äh, on toimunud väga suured, ütlen mina, teised ütlevad võib-olla märgatavad äh, äh, probleemid õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisega teatud Euroopa Liidu liikmesriikides. me ei ela täiuslikus maailmas, ei meie ega ka komisjon, kui me neid otsuseid vastu võtame. ja sellepärast me ei saa tõesti nagunii kõike, mida me tahame, selline lahendus ei oleks võimalik. kuid ma leian, et äh, selle ettepaneku eesmärk on see, et me oleme siin kõndimas kuristiku äärele ja me peame midagi ette võtma. me lihtsalt peame midagi ette võtma ja komisjonile vastuseks ma ka kõhklen maksustamise osas aga siis ma mõtlesin, et kas maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine, kas need ei ole tihti ka käsikäes sellega, et ei peeta kinni õigusriigi põhimõtetest ja et seda ei tee valitsus, nagu ka kolleeg Levandovski ütles, et äh, tihti valitsused ju tallavad õigusriigi põhimõtteid jalge alla. ja veel kord komisjonile, et te ütlesite et lõikes neli punktis kolm on väga selgelt lõpliku kasusaaja kaitse ette nähtud. kui te vaatate seda dokumenti, siis te näete, et me kõik oleme nõus selle probleemiga. meil ei ole mitte midagi konkreetset selles ettepanekus. nii et me üheskoos peame leidma võimaluse selle küsimuse lahendamiseks. aitäh! suurepärane arutelu, suurepärased järel, järeldused, äh, paljud ootavad. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies oktoober kell kaksteist null null. hääletus äh, eelarve kontrolli ja eelarvekomisjonis kahekümne seitsmendal novembril ja mõttevahetus muudatusettepanekute üle kahekümne esimesel ja kahekümne teisel novembril eelarvekomisjonis ja täiskogu detsembris Strasbourgis on kavas see raport vastu võtta. <clears throat> muude küsimuste all ei ole keegi sõna soovinud ja istung on katkestatud. C'est moi. Ah, à la prochaine. Merci. Très bien, merci vous-même. Ça va